members of EMPL, I think we austatud tööhõivekomisjoni liikmed, ma arvan, et peame nüüd alustama, sest meie lugupeetud kolin-, volinik proua Tyson on saabunud. meie külaline saabus Jaapanist. peale pikka lendu on ta meie juurde tulnud, kuigi ta näeb väga värske välja. katsume tema vastu armulised olla niisiis, tere tulemast, proua volinik. tere tulemast meie tööhõivekomisjoni koosolekule. kõik meie liikmed kindlasti ootavad äh, teiega kohtumist, äh, teie ülevaadet sotsiaalsüsteemide koordineerimise kohta võtta Euroopa Liidus. koordineerimine ei ole mitte ainult poliitiliselt tundlik teema, nagu te kõik teate, te olete kõik ju poliitikud, aga sellel on tohutu mõju meie kodanike igapäevaelule ning meie institutsioonidele. peame otsima nüüd äh, lahendusi, et institutsioonid saaksid sidusalt ühise lahenduseni jõuda. kahjuks on kaasseadusandjad kompromissi tagasi lükanud, mõned probleemid jäid lahtiseks, näiteks kohaldatav õigus või siis äh, eelnev ratifitseerimine. nüüd äh, tänane arvamuste vahetus võib aidata meid otsusele jõuda, kas jätkata selle lõpetamata toimikuga või mitte ja tahaksin teile lühidalt meenutada, et meie koordinaatorid kahekümne neljandal juulil oma viimasel kohtumisel arutasid kolme võimalikku lahendust sellele küsimusele. kõigepealt variant A, kogu protsessi otsast peale alustada, teine võimalus, B variant oli selline, et kuna hääletust üheksateistkümnendal aprill kaks tuhat üheksateist edasi lükati, siis peaks äh, ähm, Palasi raportiga kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast võib-olla edasi minema äh, ja püüdma nõu-, jõuda äh, teise lugemise kokkuleppeni. kolmas variant, see oli see, et jätkata läbirääkimisi sellest hetkest, kus kõnelused pooleli jäid vastavalt siis äh, sellele, äh, kuhu jõuti märtsis kaks tuhat üheksateist, äh, noh, koordinaatorid tegid ettepaneku omalt poolt edasi lükata see küsimus, aga edasi lükata kuni siis teiega kohtumiseni ja peale seda arutame edasi, peale seda, kui me oleme teid ära kuulanud, sellepärast ongi väga oluline, et te täna siin olete saate ja me ootame nüüd seda diskussiooni teiega. palun, proua volinik, sõna on teil. Thank you very much. Uh, suur tänu, proua esinaine. austatud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel teiega siin kohtuda. tänan teie kannatlikkuse eest teie komisjoni esinaine selgitas, miks ma veidi hilinesin, kuid tahaksin teile nüüd kõigepealt Äh, õnne soovida äh, teie ametisse valimise või siit tagasivalimise puhul. mul on hea meel teie kõigiga jälle kohtuda. Äh, ja enne, kui uus volinik saabub, on meil võimalus veel paar nädalat koostööd teha. uue mandaadi algus parlamendis on alati alati huvitav, te tahtsite, et ma annaksin teile aru sotsiaalsüsteemide koordineerimise seisukohta ja hea meelega teen seda eelmise parlamendi mandaadi ajal jõudsid nõukogu ja parlament väga kaugele modern-, reeglite moderniseerimisega, ülesanne oli peaaegu lõpule viidud, aga mitte päris ja nüüd on tekkinud võimalus astuda äh, oluline samm edasi, eelmise mandaadi üks olulisemaid lõpetamata töid ära lõpetada ja teha seda uue parlamendi mandaadi ajal sotsiaalsüsteemide koordineerimine tundub olevat väga tehniline küsimus, aga just tehniliste teemade puhul on võimalik äh, midagi tõsist kodanike heaks ära teha ja see on sel puhul täiesti päädev, äh, päädev äh, mõte, me tahaksime vaba liikumise tagada töötajatele võimaluse töötada vabalt, liikuda, elada, pensionile jääda seal, kus kodanikud soovivad. see on üks kõige olulisemaid äh, vabadusi, äh, kuid äh, väga vähestel on see võimalus, kui peab loobuma oma sotsiaalsüsteemist või sotsiaaltoetustest. me tahaksime garanteerida, et sotsiaalkaitse ei kao, kui kodanikud liiguvad teise liikmesriiki, sest Äh, ilma töötajate panuseta erinevate liikmesriikide töösse äh, on äh, vaba liikumine mõttetu ja me ei taha sugugi harmoneerida sotsiaalkindlustust, me tahame koordineerida sotsiaalkindlustuste süsteeme, tahaksime, et kodanik peaks maksma sotsiaalmaksu ainult ühes kindlas liikmesriigis, aga tal on samad õigused ja, ja kohustused äh, nagu ka nendel kodanikel, kes selles riigis elavad. ja see on üks aluspõhimõtteid Euroopa kodanikele. sotsiaalkindlustusreeglid on tuhande üheksasaja viiekümnendatest aastatest juba välja kujunenud, need olid ühed esimesed reeglid, mille Euroopa Majandusühendus vastu võttis kuuskümmend üks aastat tagasi. Neid on ajakohastatud mitu korda äh, vahepeal ja tänaseks on üle seitsmekümne miljoni eurooplase saanud võimaluse teises liikmesriigis kui oma koduriik elada ja töötada kaks korda rohkem on selliseid inimesi täna kui kümme aastat tagasi. üle nelja ja poole miljoni on piiriüleseid töötajaid, kaks koma kaheksa miljonit töötajat on lähetatud töötajad see tähendab seda, et riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi koordineerimine teiste riikide süsteemidega on väga oluline. viis aastat tagasi võtsime endale ülesande Junckeri komisjoni alguses tagada siseturu õigluse töötajatele, tahtsime jätkuvalt äh, töötajaid toetada, teha nii, et äh, igal pool oleksid õiglased reeglid, ma ei taha kõikidest algatustest rääkida, aga näiteks lähe-, töötajate lähetamise direktiiv vaadati läbi, samuti otsustati luua Tööamet, Euroopa Liidu Tööamet, Ehm, te kohtusite täna tööhõive peadirektoraadi peadirektoriga, tema selgitas meie uuendusi, meie algatused on olnud edukad, edukad tänu koostööle Euroopa Parlamendiga ning ehm, lähetatud töötajate direktiiv on vastu võetud ja Tööhõiveamet ehm, hakkab peagi tööle. nüüd kõik need otsused on liikmesriikide enamiku heakskiidu saanud ning samuti nii parempoolsete kui vasakpoolsete saadikute heakskiidu Euroopa Parlamendis ja see näitab, et sildade ehitamine on võimalik selleks, et edendada töötajate vaba liikumist. nüüd äh, komisjon on soovinud sotsiaalsüsteemide koordineerimist samuti ajakohastada, selge on see, et äh, reeglid vajavad täpsustamist, parendamist, et töötajatel, tööotsijatel ja ettevõtjatel oleks lihtsam ära kasutada vaba liikumist ja seda just praktikas. samuti oleks lihtsam liikmesriikide vastavatel asutustel koostööd teha ja avastada pettusi ning neide vastu võidelda. detsembris kaks tuhat kuusteist tegime esimese ettepaneku ja selle aasta märtsist peale kaheksa triloogi jõuti tasakaalustatud kokkuleppele, aga nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuseni ei jõutud, mõned hääled jäid puudu. see ei juhtunud sellepärast, et ähm, ettepanek tekitas erimeelsusi äh, töötajaid saadvate ja vastuvõtvate riikide vahel nii läänes kui idas, nii lõunas kui põhjas oli meie ettepanekule toetajaid ja nüüd olen täiesti veendunud, et äh, kui meil oleks veel natuke aega olnud, oleksime veel lahendamata küsimused ka ära lahendanud ja nüüd vaadates tulevikku olen kindel, et parlament ja nõukogu teevad asjakohast tööd selleks, et kokkuleppeni jõuda. see on juba käeulatuses, mida kiiremini me seda teeme, seda parem, sest meie eesmärk on ju parandada töötajate olukorda ja seda tahab teha ainult selgete, õiglaste ja jõustatavate reeglitega. Need põhimõtted on ka äh, olnud pidevalt aluseks meie läbirääkimistele äh,. neljast peatükist kaks äh, suleti äh, pikaajalised äh, hooldustoetused ja peretoetused, need on otsustatud äh, tööhõivetoetused ja rakendatav õigus, reeglid, protseduurid, need on veel lahtised, kuid need on tähtsad selleks, et mobiilsed töötajad tõesti äh, langeksid ainult ühe riigi õiguskorra alla igal äh, konkreetsel ajahetkel. ja paljud muidugi teavad mind, mina ei, ei karda öelda, et äh, kaasseadusandjate leitud lahendused äh, olid mõnikord isegi paremad kui komisjoni esialgsed ettepanekud. ja minu roll ei ole kunagi olnud selles, et punkte koguda, minu jaoks on tähtis praktilistele probleemidele lahendusi leida, et leida enamuse toetus nii nõukogus kui parlamendis ja ma toetan kahel käel iga lahendust, mis on parem kui see, mis on meie oma ja mis on jõustatav ja selge ja nii olemegi jõudnud äh, tänasesse päeva. Äh, ja nüüd on vaja veel mõned lahendamata küsimused ära lahendada. tahaksin teile mõned näited tuua sellest, mida ma selle all mõtlen. läbivaadatud õigusaktid annavad rohkem õiguskindlust ja selgust sageli näiteks äh, töötu abirahal peavad olema selged, selged reeglid, mobiilsetel töötajatel on õigus töötu abirahale ainult siis, kui äh, nad täidavad samad tingimused ja vastavad samadele tingimustele kui äh, asukohariigi töötajad, seega töötaja peab olema töötanud vähemalt kolmsada päeva teatud alusperioodil, kui ta saab õiguse töötu abirahale ja kui riigis on sellised reeglid, siis selline riigel, reegel puudutab ka mobi-, mobiilset töötajat, aga kuidas neid päevi kokku lugeda ja kuidas arvestada neid töid, mis on või neid päevi, mis on töötatud teises riigis? kuidas äh, tagada see, et äh, arvesse võetakse ka töötaja teises liikmesriigis tehtud tööd, see on üks põhiküsimus, on lahendamata alates sellest, kui äh, kuus aastat tagasi kõnelused algasid. oluline on see, et põhimõtteid ühtlaselt tõlgendataks, praegu on tõlgendused erinevad olnud, aga meie tahaksime, et nendes küsimustes oleksid selged reeglid, oleksid selged liikmesriikidele, need oleksid rakendatavad ja neid rakendatakse järjekindlalt. näiteks äh, äh, soovitakse, et pädeva liikmesriigi pädev asutus peab eelmises liikmesriigis tehtud tööd arvesse võtma, kui see, seda on tehtud pikemat aega, äh, kui selles liikmesriigis nõutav päevade arv töötu abiraha saamiseks. me tahaksime õiglust töötajatele, aga õiglust ka maksumaksjatele. Äh, mõtleme näiteks piiriülestele töötajatele, kes maksavad oma töökohariigis sotsiaalmaksu, aga töötu abiraha äh, on neil õigus äh, küsida seal riigis, kus on nende elukoht vastuvõtva liikmesriigi jaoks tähendab seda, et äh, mingit vastutust ei ole, aga tulu saadakse, maksutulu. aga koduriigis on ainult vastutus ning tulu ei ole riigile. ja sellepärast ongi vaja seostada nüüd maksu maksmise asukoht ja äh, toetuste saamise asukoht ja teha seda õiglaselt äh, tuleb kokku leppida reeglite muutmises, aga me peame veel arutama, milline see täpne lahendus võiks olla. ma olen kindel, et mingisuguse äh, vastuvõetava lahenduseni on võimalik jõuda nii parlamendis kui ka nõukogus ja kui komisjonist kõnelda, siis meie toetame kõik, mis tahes lahendust, mis on õiglane ning rakendatav ja jõustatav ja me usume ka, et üks hea lahendus on ka hästi jõustatav. jõustamine on väga tähtis, sellepärast et äh, ebaühtlane reeglite rakendamine ohustab siseturu õig-, õiguspärasust ja õiglust. kui me tahame toetada vaba liikumist, siis me peame võitlema äh, kuritarvituste ja pettuste vastu, samal ajal andes ettevõtjatele ja iseseisvatele ettevõtjatele ettevõtlusvõimalusi, et nad saaksid seda heauskselt teha. läbivaadatud õigustik äh, viib sisse muudatused ja peab tagama selle, et et äh, sotsiaalkindlustuse koordineerimine on rakendatav ühtlaselt kogu Euroopa Liidus. me ta-, anname võimaluse liikmesriikide ametkondadele paremini kontrollida sotsiaalkindlustusstaatust, uskuge mind, see on väga vajalik, kui te olete lähetatud töötaja, lähetate samaaegselt, töötate mõt-, mitmes liikmesriigis, siis äh, samaaegselt, siis äh, teil on vaja sellist vormi E1, mis tõendab, et te maksate teises riigis, näiteks sotsiaalmaksu, läbi vaadatud äh, õigusakt äh, sätestab kindlad protseduurireeglid äh, ja sätestab kindlad tähtajad nende dokumentide jaoks ning samuti tuleb teha nii, et kui dokument on võltsitud, siis äh, tühistatakse see ja retroaktiivselt võetakse ka toetus ära. nüüd äh, tulevikus ei pea olema seda E1 vormi vaja enam äh, lühilähetusteks, ärireisideks. Äh, see on tähtis, kui teil on kaasaskantav dokument, siis te ei pea igal pool ühte paberit esitama Äh, olemata sellest, äh, kui lühike või kui pikk teie lähetus on, tekitavad niisugused paberid tohutu bürokraatia ja koormuse ja pärsivad ebaõiglaselt töötajate vaba liikumist. nüüd need praegused reeglid tuleb vaadata, äh, vaadata läbi uuesti ja mm, sellepärast ongi vaja arutelusid, täiendavaid kõnelusi, et detailid paika panna ja me korraldasime ehm, kõnelusi ja olime peaaegu valmis oma lahendusega, aga meil ei olnud aega liikmesriikidele seda selgitada. ning ehm, sellepärast võib-olla liikmesriigid ütlesidki, et nad ei saa veel aktsepteerida pakutud lahendust ja vajavad veel aega Koreperis aruteludeks. nüüd ehm, meil on vaja ärireisi asjakohast definitsiooni ja näiteks äh, see, sellega võib tegeleda nüüd parlament ja võib äh, tegeleda ka nõukogu. samuti tahame kuidagi võidelda nende ettevõtetega, kes püüavad reeglitest kõrvale hii-, hiilida. paljud ettevõtted tegutsevad rohkem kui ühes riigis, mõned ettevõtjad püüavad seda kurjalt ära kasutada Äh, loovad riiulifirmasid kusagil mujal riigis ja äh, tegelikult ei ole ükski töötaja ega tööandja otseselt seotud nende filiaalidega või tütarfirmadega. Äh, uus õigustik võimaldab nüüd tegelikule tööandjale keskenduda Äh, nii et ei pea enam riiulifirmadega tegelema ja ma usun, et selleks on võimalik ka kiirelt lahendus leida, sest meil on ju kõigil ühised huvid, tahaksime tulemusteni jõuda, äh, selged, õiglased ja jõustatavad reeglid, mis võimaldavad äh, kuritarvitusi välistada. austatud daamid ja härrad, parlamendiliikmed, kuuskümmend üks aastat tagasi äh, loodi sotsiaalsüsteemide koordineerimisreeglid selleks, et ellu viia töötajate vaba liikumise õigus. täna äh, hakkame ajakohastama neid reegleid selleks, et miljonid kodanikud, kes vaba liikumist kasutavad, äh, saaksid seda õiglaselt kasutada, paremini kasutada. mulle meeldib äh, jalgrattaga sõita, me ei hakka loomulikult äh, jalgratast uuesti leiutama, meil on ainult natukene vaja veel kohendada reegleid ja mina soovitaksin uusi kolmepoolseid kohtumisi ja neid tuleks algatada niipea kui võimalik. ja äh, esitan siis teile sama sõnumi, mille ma esitasin ka nõukogule, vaadake, vaadake, kui kaugele me juba oleme jõudnud äh, kogu aeg on tahtejõudu, et edasi minna ja äh, täna tänan teid tähelepanu eest ja olen valmis teie küsimustele vastama, tänan. Madam Commissioner. suur tänu, proua volinik. And now I will give floor. Mm, nüüd annan sõna proua Bischofile, kes on raportöör. Äh, suur tänu, proua volinik on tunda seda kirge ja vastutust, äh, mida tunnete selles küsimuses ja olen teiega täiesti nõus, sest äh, siin saalis istub väga palju uusi parlamendisaadikuid, kelle jaoks määrus number kakssada kaheksakümmend kolm on midagi väga tehnilist või ainult ekspertidele. ja see on minu jaoks aga samal ajal ka Euroopa sotsiaalpoliitika äh, Äh, tuum ja sotsiaalpoliitika ise on vanem kui mina ja tean, et tegemist oli teise või kolmanda määrusega, mis üldse Euroopa Liidus vastu võeti. nii et äh, sellest olenevalt on see määrus tõesti tähtis, aga samal ajal tuleb mõista, et tegemist on nii-öelda ühise äh, katusega Euroopa kohal, mille all on veel terve rida erinevaid äh, Äh, erineva kõrgusega katuseid ja nüüd on meil vaja see kõik kuidagi harmoniseerida. seega tuleb äh, see probleem lahendada üheskoos. mulle, ma mõtlesin väga pikalt sellele, selle küsimuse üle järele. minu jaoks on täiesti selge, et siin on nii palju tööd juba tehtud selles küsimuses. Teie olete siin pingutanud, äh, tööhõivekomisjon, raportöör ning on tõesti väga tähtis äh, jätkata seda tehtud tööd, hinnata juba tehtud edusamme ja nüüd üritada tõesti veel ka koera saba ületada. ja kui ma jään nüüd äh, selle pildi juurde, mida teie ka just äsja kasutasite, siis tõesti jah, äh, tõesti väike tükikene on jäänud veel sõita selleks, et finišijoon ületada, aga tegemist on mägise etapiga ja me peame väga täpselt vaatama, milline varustus on meil kasutada ja me peame ka mentaalselt valmis olema seda mäge ületama, selleks et tõesti lõpuks äh, eesmärgile jõuda ja finišijoon ületada, nii et tõesti, tööd on veel vaja teha. aga olukord ei ole lootusetu. kõik teavad, äh, kui me seda äh, mäeetappi läbi siis äh, teeme mitu sammu tagasi ja seda ei soovi mitte keegi. ja tegelikult ka praeguse olukorraga ei ole mitte keegi nõus. vähemalt ei ole kuulnud mitte kelleltki ükskõik millise poole pealt, et ta seda oleks. nii et tõesti väga tähtis on, et me oleks ennast nüüd hästi ette valmistanud selleks viimaseks etapiks. Äh, te mainisite juba, mis on siin kõige krõbedamad punktid mis tõesti ka väga palju mõjutavad inimeste elukvaliteeti, nende kasutada olevaid ressursse ja määrus kakssada kakskümmend kolm tähendab minu jaoks ka seda, et ilusate pühakõnede kõrval, mida peetakse sotsiaalse Euroopa ja Euroopa tööturu kohta, et äh, siit tuleb nüüd tegelikult välja ka see teine pool nendest ilusatest äh, pühapäevakõnedest et ei äh, hakata karistama nüüd neid, kes on ära kasutanud erinevaid võimalusi, mida elu on neile pakkunud. ja sellepärast on tõesti väga tähtis leida lahendus ja lõpetuseks veel nii palju, et äh, kui vaadata selle äh, määruse ajalugu, määrus number kakssada kaheksakümmend kolm või ka määrus tuhat nelisada kaheksa äh, ajalugu, siis on alati püütud tõesti arvestada äh, nende inimeste huvidega, kes äh, on töölähetustes ja on täiesti selge, et ka parlament on huvitatud siin sellise lahenduse leidmisest, mida saavad kõik osapooled toetada. just sellepärast ootan juba põnevusega koostööd ja nagu öeldud, viimaseks mägiseks etapiks peame me ennast väga hästi ette valmistama. suur tänu. nüüd äh, saavad iga fraktsiooni koordinaatorid sõna kuid ma soovin, et kõik kõnelejad kõneleksid ainult kaks minutit, kuna sõnasoovijaid on väga palju ja kui kõik kõnelevad niivõrd pikalt, siis äh, oleme siin kuni keskööni. seega ma loodan, et see sobib. alustame Rahvaparteist. Äh, ja sõna saab kolleeg Lennarts. Madam Mister, okei okay,, Mister Lennarts and please uh.... kolleeg Lennarts ja Renew nimel kolleeg Pislaru, palun. Thank you, thank you very much, chair, I, I, I always try to cont-. suur tänu suur tänu ka volinik Tysonile, et täna meiega koos olete. ma pean ütlema, et ma ei ole päris nõus jalgrattasõidu metafooriga, sest kui vaadata Tour de France'i viimast äh, etappi näiteks, siis äh, viimast etappi alustatakse alati kergendusega, et äh, kõik on juba läbi, meil aga sellist kergendustunnet ei ole. pealegi on ähm, võidusõidu eesmärk omavahel võistelda, meie aga siin peame siiski leidma viisi, kuidas jõuda finišisse korraga võimalikult paljude inimestega see on meie eesmärk siin. nagu te ütlesite, siis tegemist ei ole uue teemaga, me oleme sellega tegelenud, teinud tööd juba kolm aastat. oluline on tänada ka äh, varasemat raportööri härra Palast, äh, varas, kõiki variraportööre, ähm, Rumeeniat äh, kui endist eesistujat ja kõiki muid osapooli, kes on väga head tööd teinud parlament, parlamendi koosseis on uus ja kindlasti on meil vaja veidi aega, et näha, kuidas fraktsioonidevahelised, fraktsioonide sisesed äh, arutelud ähm, edasi liiguvad lähinädalatel ja kuudel, kuid äh, ma siiski toetan äh, seda arusaama, et väga palju tööd on juba ära tehtud. rahvapartei nimel ütlen, et meie ei näe vajadust hakata uuesti jalgratast leiutama äh, see, milles on juba kokku lepitud, äh, ei ole enam vaja uuesti äh, lahti võtta, kuid me peame üritama leida õige tasakaalu nendes küsimustes, mis on veel lahtised. nagu kõik äh, on öelnud, on eeskirjad väga olulised. ma tulen ise piirialalt, kus väga paljud inimesed vahel kurdavad praeguste reeglite üle, me peame neid parandama ja ma näen, et olen juba kaks minutit ületanud, seega ma ütlen lihtsalt, et ootan huviga uue raportööriga koostöö tegemist, mul oli väga hea meel temaga kohtuda ja ootan ka koostööd uute variraportööridega, et jõuda selle teemaga lõpule, aitäh! For the madam that I left <laughs> you more time, okay? So now Mr. nüüd äh, kolleeg Piislaru proua volinik, mul on väga hea meel äh, õnnitleda teid äh, teie suurepärase töö eest, mida te olete teinud komisjonis. loomulikult ei ole vaja kogu protsessi uuesti äh, alustada, tegemist on meie kodanike jaoks äärmiselt olulise protsessiga. ärgem unustagem, et kodanikud on need, kes meie poolt hääletasid ja me peame nende huve esindama. Renew fraktsiooni jaoks ei, seisukohalt ei ole meil tõelist konkurentsivõimet tööjõuturul ja liikuvust ilma sotsiaalkaitsesüsteemide koordineerimiseta. me peame suutma töötajatele pakkuda äh, töökoha riigis äh, samu õigusi, mis neil on koduriigis. Rumeenias on see äärmiselt oluline, sest äh, ligi veerand meie elanikkonnast, viis miljonit inimest elab tegelikult väljaspool riiki. Nad panustavad oma elukohariikide majandusse ja on äärmiselt oluline osa äh, erinevatest majandussektoritest. meil on vaja äh, selle konkreetse äh, õigusakti puhul kodanikukeskset lähenemist. paljud kodanikud, kes üritavad erinevat tüüpi toetusi saada, nende taotlusi lükatakse aina edasi ja edasi. mõnede õiguste tunnustamine võib võtta aega kuni kaks aastat, seega me peame välja mõtlema selle, kuidas kuidas võimalikult kiiresti, maksimaalselt kolmekümne päeva jooksul kõikidele taotlustele äh, vastata. me peame äh, välja töötama selle, kuidas äh, erinevad ametiasutused omavahel tööd koordineerivad. teiseks, tervishoid, kuidas tagada see, et, et ka seal on koordineerimine olemas ja kolmandaks, meil on vaja lahendust, mis tagab, et meil oleks võimalik äh, üle terve liidu panustamist indekseerida. proua Langen-Siefen nüüd, palun. lugupeetud volinik, kallid kolleegid meil on muidugi väga hea meel selle üle, et te soovite selle küsimuse väga kiiresti läbi vaadata. tõesti, kui kasutada siin nõukogu sõnu, mis mulle rohelisena väga meeldivad, äh, Euroopa Parlament oli peaaegu juba finišijoont ületamas. Äh, ja tõesti, kui me nüüd tööd lõpule ei vii, siis me laseme suure võimaluse käest, mitte ainult meie, või nagu ka teie juba volinik ütlesite, tegelikult laseme ka kodanike jaoks võimaluse käest, kui me nüüd pärast kolme aastat tööd kokkuleppele ei jõua, siis tuleb täiesti uuesti otsast pihta hakata. see oleks katastroof, see tähendaks seda, et äh, uued reeglid jõustuksid äh, kahe-kolmeaastase viivitusega. võib tunduda, et see aeg ei ole väga pikk, aga samal ajal inimese jaoks, kes näiteks äh, vajab pikaajalist hooldust, tema jaoks on see väga pikk aeg. see, et sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisega hooldavad ametid sisse võetud, on minu arvates väga hea. suur tänu äh, teile selle eest olgem pragmaatilised, olen kuulnud, et see on üks teie tugevusi. alustagem nüüd uut ametiperioodi kohe, käärgem käised üles ja jõudkem kompromissile. me avalikustame ka selle, kui Saksamaa valitsus nõukogus jällegi kavatseb pidurile äh, vajutada seda mugavusest. kavatseme Saksa kodanikele öelda, kes takistab sotsiaalset Euroopa ja kes viib seda edasi. nii et kinnitan teile väga kriitiliselt, kavatsen teile, kavatsen selle välja tuua, aitäh. Now it would be Madame Jamet and please. nüüd äh, proua Jamet. We don't have Madame Jamet. okei okay.. kas proua Jamet ei ole? proua Rafalska, palun suur tänu, volinik, daamid ja härrad. ühelt poolt oleme rahul eh, nende peatükkidega, mis käsitlevad võrdset kohtlemist ning ka eh, perekon-, peretoetuse ja töötustoetustega. siin pakutud lahendused on eh, sageli isegi paremad kui need, mis esialgu ette pandi, nagu ka proua volinik ütles, kuid on ka teatud äh, kahtlusi, mis puudutavad äh, põhiakte. ja ka proua volinik, teie oma kõnes mainisite seda, äh, te viitasite delegeeritud töötajatele, kes on aktiivsed kahe või enama liikmesriigi tööjõuturul. mul on küsimus meil on uued kriteeriumid, mis on seotud ajaperioodiga ning ka ettevõtte käibega. Need on äh, eriti vastuolulised. või kõik see, mis puudutab äh, ettevõtte peakorteri asukohta. selle kõige põhjal määratakse äh, jurisdiktsioon ja see mõjutaks väga tugevalt äh, näiteks ehitus, transpordi ja, ja hooldustöötaja, hooldustöötajate sektorit. meil on avatud kriteeriumite loetelu, milles äh, võib lisada täiendavaid kriteeriume. väga detailselt ma ei hakka siin äh, Äh, rääkima sellest, mis puudutab ka A1 vormi. me ei peaks äh, pettuste vastu võitlema nii, et kasvatame bürokraatiat. kuue nimel saab sõna härra Pottinga. Mm, eh, aitäh selle kohtumise korraldamise eest. ka meie ei leia, et peaks seda tööd kõike uuesti alustama, see oleks vale. valimiskampaania ajal lähtusime me sellest ja see on nüüd minu äh, äh, küsimus teile. nimelt äh, aianduskeskuses pidasime kampaaniat ja üks inimene pöördus minu juurde ja ütles, ma kardan, ma kardan, et mu töökoht on ohus ja et üha rohkem tuleb siia Ida-Euroopast inimesi, kes on odavamad äh, tööandja jaoks. kas Euroopa tõesti ei saa mitte midagi ära teha? te, te lähete nüüd siin Brüsselisse, kas tõesti Euroopa ei saa midagi teha? ja ma ütlesin, et jah äh, et üks võimalus teha ongi hoolitseda sotsiaalsete tagatiste ja sotsiaalkindlustussüsteemide võrdsuse eest. et kohe esimesest päevast peale kõik töövõtjad maksavad täpselt sama palju töö, sotsiaalkindlustussüsteemidesse. nüüd see määrus, millest siin räägiti, määrus kakssada kaheksakümmend kolm on suurepärane võimalus äh, selle tagamiseks aga nüüd räägime me sellest, et kas see kõik juhtub pooleteist või kahe aasta pärast. miks ei ole kohe välja pakutud, et kohe esimesest päevast peale kehtiks see reegel? ja teiseks, te olete rääkinud siin äh, äh väga palju öeldud sellest, et kas teenuste vaba liikumine äh, Äh, peaks olema korraldatud niimoodi, et me majanduslikku vabadusi ei piiris. kas see tähendab seda, et see põhimõte on tähtsam kui sotsiaalsete õiguste tagamine? kas see on tõesti nii ja kui see on nii, siis kuidas te seda põhjendate? see oli esimene küsimuste voor, milles osalesid raportööri variraportöörid nüüd annan proua volinikule sõna selleks, et vastata nendele küsimustele, seejärel toimub äh, teine küsimuste voor kõikide nende liikmete jaoks, kes soovivad äh, sõna võtta, sõna saavad kõik üheks minutiks, nimekiri on juba väga pikk. seega andke endast märku esimese vastuste, esimeste vastuste ajal. palun, proua volinik. suur tänu, aitäh ka äh, Äh, raportöörile ja kõikidele variraportööridele, kes kõnelesid. suur tänu, et, äh, et toetate seda teemat ja tunnustate oma varasemate kolleegide tööd, kõik institutsioonid on väga palju tööd teinud ja proua raportöör, nagu te ütlesite, siis väga palju ettevalmistustööd on tõesti tehtud, me saame äh, juba olemasoleva põhjal edasi töötada, minu peadirektor on teile samuti öelnud, et meie teenistused on äh, teie jaoks alati olemas, et pakkuda teile tehnilist tuge ja selgitada täpselt äh, kõiki detaile, sest tegemist on tõesti väga tehnilise teemaga, kuid äh, see ei ole tegelikult niivõrd keeruline, kui teil on abiks keegi, kes tunneb seda valdkonna hästi ja suudab teile seda selgitada. seega jätkame tihedat koostööd suur tänu äh, härra Lennartsile äh, märkuste eest ja ma loodan, et ka koordinaatorite seas äh, leiame üksmeele selleks, et tööga uuesti pihta alata ja võimalikult kiiresti tegutseda. vastan võimalikult kiiresti te, ka teie küsimustele, kuidas tagada, mm, kuidas tagada, et taot-, taotlu, sotsiaaltoetuste taotlusele vastatakse mingi maksimaalse perioodi jooksul, teie ütlesite vist kolmkümmend päeva. igatahes tuleks tagada, et see ei võta liiga kaua aega ja seda me tegelikult soovimegi teha. ja selleks me soovimegi äh, õiguskindlust tagada ja konkreetsed äh, reeglid paika panna, et ametiasutused teaksid täpselt, mida nad peavad tegema, mida nad ei pea tegema mul on hea meel, et äh, härra Lennarts on äh, siin. meid aitaks väga ka see, kui liikmesriikide ametiasutused toet-, tööt-, teevad äh, koostööd paremini, kui nad seda seni on teinud. ka Euroopa Tööjõuameti loomine kindlasti aitab palju probleeme lahendada, sest erinevad äh, liikmesriikide äh, ametnikud äh, saavad koostööd teha ja tagada selle, et äh, liikmesriigid saavad omavahel koostööd teha. meil on olemas reeglid töötajate lähetamise kohta, kuid mitte veel sotsiaalkaitsesüsteemide koordineerimise kohta meil ei ole veel reegleid selle kohta, kuidas äh, teabetaotlustele vastata, kuidas äh, kirjadele vastata. konkreetseid äh, tähtaegu ei ole, tähtajad tuleb samuti siiski paika panna. meil on vaja saada kiireid vastuseid, kuid need tähtajad peavad olema piisavalt pikad, et asutused saaksid esitada õiged vastused ja läbi viia vajalikud uuringud ja kolmepoolsete läbirääkimiste käigus äh, olid kõik institutsioonid ka selles osas nõus. nüüd äh, tervishoid ja pikaajalise hoolekande mm, toetused. praegu ei ole õigusakte, mis seda reguleerivad. kuid meil on olemas, meil on olemas kohtupraktika meil on vaja määratleda täpsemalt seda, mis on pikaajaline hooldus. ja see tuleks siis defineerida uutes õigusaktides, mille kallal me praegu triloogides töötame ja õigusakti lisas oleks loetelu äh, mis tuleb kooskõlastada kõikide liikmesriikidega, see teeks väga selgeks kõikidele liikmesriikide ametiasutustele, ka kodanikele, millistele toetustele neil on õigused, kes mille eest vastutab ja kuidas seda kõike koordineerida. abiks on loomulikult ka see, kui meil on parem äh, dokumentide äh, jagamise süsteem see aitab väga palju olemasolevaid probleeme lahendada. mul on hea meel, et äh, ka Roheliste variraportöör äh, on väljendanud oma toetust. nõukogus äh, arutame seda liikmesriikidega, ka Soome eesistujariigina teevad väga palju tööd, liikmesriigid arutavad seda teemat ka omavahel. ma loodan, et nõukogus toimuvad samuti edusammud ja proua Rafalska ECR-ist mul on äh, väga hea meel, et äh, olete enamike peatükkidega rahul. lähedatud töötajate puhul loomulikult äh, on meil vaja sotsiaalkaitset õigesti or-, koordineerida. antud esialgse kokkuleppe raames on meil aga probleem, mis on seotud nende inimestega, kes töötavad erinevates liikmesriikides ja me peame leidma lahenduse sellele, sest sotsiaalkaitsesüsteemide koordineerimise nurgakivi on see, et alati on üks riik, kus tuleb main-, kus tuleb maksta makse ja et on ka üks konkreetne liikmesriik, kelle kohustus on maksta toetusi mingil kindlal perioodil. seega meil on mitmes erinevas liikmesriigis töötavate elanike jaoks vaja see välja selgitada. kui töötaja, kes töötab rohkem kui ühes liikmesriigis, kui tema põhitegevus toimub tema põhilises elukohariigis, see tähendab, et ta äh, enam kui kakskümmend viis protsenti ajast töötab seal, siis on see just see liikmesriik, kellel on pädevus. kui asi nii ei ole, siis äh, tuleb vaadata, millises riigis äh, on ettevõtte peakorter. me teame, et ka äriühingu õigus ei ole siin, ei ole siin just kuigi lihtne. meil on vaja leida kriteeriumid, mis aitavad meil õiguskindlust luua ja reaalsuses eh, tõesti ka eh, fakte paika panna ja tuvastada, millises riigis mingi ettevõte aktiivne on. selleks on meil vaja kriteeriume. see on üks nendest küsimustest, eh, mis on veel arutluse all. seega Äh, ootame, seega on tervitatavad ettepanekud selle kohta, kuidas, äh, kuidas seda olukorda lahendada, sest me peame küll, me peame tõkestama pettusi, kuid me peame tagama ka selle, et meil oleks siiski funktsioneeriv süsteem, et meie ettevõtted, äh, kodanikud ja pädevad asutused saavad tõesti kasutada süsteemi, mis on rakendatav ja usaldusväärne ja kuue variraportööri küsimus Äh, näiteks põllumajandussektoris on äh, hooajaline töö, seega kui meil on äh, mitmes liikmesriigis töötav inimene, siis millises riigis ta kõige rohkem aega veedab? kui ta töötab elukohariigis vähemalt kakskümmend viis protsenti ajast, siis elukohariik on pädev riik, muidu peame, muul juhul peame vaatama seda äh, Äh, kus asub ähm, tööandjast ettevõte. kui me eelmise parlamendiga arutasime, siis, ähm, siis äh, arutasime samuti küsimust äh, seda, millal lülituda ümber ühe riigi sotsiaalkaitsesüsteemist teise, kui meil on tegemist lähedatud töötajatega kui töötaja liigub lepingu alusel teise riiki, siis äh, hakkab ta maksma maksma selles riigis ja temaga kehtivad äh, täpselt, äh, talle kehtivad täpselt samasugused reeglid nagu teistele töötajatele. kui aga asi, kui aga tegemist on lähetatud töötajaga, siis on tegemist ajutise olukorraga ja siin ei lähedatud töötajad lähedatakse sageli väga lühiajaliselt ja kui nad peavad iga kord vahetama sotsiaalkaitsesüsteemi, siis lõppude lõpuks neil tegelikult toetusi ei ole. ja see ei ole vastuvõetav. seega me peame kõigepealt äh, kindlustama selle, et äh, lähedatud töötajal on samuti sotsiaalkaitse olemas ja siis saame hakata arutama äh, täpsemalt ajaperioode, kas aasta, poolteist aastat praegu on meil äh, ajapiiranguks kaks aastat, kuid me peame leidma mingi hea eesmärgi, et äh, et tööandjal oleks samuti kindlus selle kohta, millal kellele mida maksta, sest muidu ei saa töötaja sotsiaalkaitset. aitäh! Thank you very much, madam commissioner, now we will continue. aitäh, volinik, jätkame teise küsimuste vooruga. kõik, kes te sõna palusite kõigepealt härra Kossa ja härra Schmidt, palun pange valmis. ja meil on umbes kakskümmend minutit, nii et äh, arvestage sellega. härra Kossa, palun. köszönöm szépen a szót, elnök asszony. suur tänu mulle sõna andmast, proua volinik viimase kolme aasta jooksul oleme mitu korda seda ettepanekut läbi vaadanud, kokkuleppeid sõlminud. Te teate minu seisukohta. Ungari delegatsioon Rahvaparteis ei soovinud äh, koordineerimise ülevaatamist, aga kuna seda siiski tehakse, tahame me saavutada parimat tulemust. ma arvan, et uue parlamendi ja komisjoni koosseisuga oleme me täiesti uues olukorras, sest me teame, et äh, määruse ülevaatamisel on probleeme. juba kohaldatava õigusega tekib äh, küsimusi ja võib-olla oleks tõesti hea, kui meil oleks ka piisavalt aega komisjonis ja parlamendis veel kord äh, Äh, see küsimus üle vaadata. selleks, et me saaksime võib-olla paremaid ettepanekuid teha nüüd, kui meil on uus äh, komisjoni koosseis äh, ja parlamendi koosseis. miks ma mainisin uut komisjoni koosseisu, tahaksin teada, miks Te just praegu olete otsustanud jääda vanade ettepanekute juurde proua esinaine, proua volinik, tahaksin selle määruse tähtsust rõhutada. ja kui tähtis on see, et sellega edasi mindaks, luua töötajatele võimalus kasutada vaba liikumise põhimõtet ja nüüd äh, üks suuremaid lahendamata probleeme on piiriülesed töötajad. tuleb leida võrdne lahendus, õiglane lahendus nendele äh, töötajatele, ettevõtetele, kes tõesti tööd teevad ja maksu maksvad, et neil oleks õigus töötada ja õigus töötada, aga ka kiirelt õigus leida head tööd just seal, kus nad soovivad töötada. muidugi õiglane lahendus peab puudutama ka õiglust liikmesriikidele kulude jagamisel. tahaksin öelda, et meil ikka on praegune lahendus ka olemas üks lahendus, mis puudutas töötu abirahasid. nüüd igale liikmesriigile tun-, tuleks anda võimalus äh, toetada neid, kes otsivad ja kes peavad otsima tööd, ähm, anda neile parimaid võimalusi, äh, parimaid võimalikke teenuseid äh, või parimaid võimalikke teenuseid ilma seda takistamata, tagada õigused, tagada parimad võimalikud teenused töötajatele. ja miks? selleks, et kuritarvitusi ära hoida tõhusalt. ja selle viimase küsimuse puhul on veel võimalusi küll süvendada neid lahendusi. proua Sander, suur tänu. kõigepealt tahaksin öelda, et et ehm, see tekst, millest siin räägitakse, on viie aasta jooksul äh, koos tööd tehtud, muidugi on en-, edasi mindud, aga mm, just selles küsimuses tõesti me ei ole jõudnud oma diskussioonidega lõpule. kahju küll, aga nüüd tuleks kiirelt tööd äh, uuesti alustada Äh, ja, ja teha seda mitte puhtalt lehelt, sellepärast et paljude küsimustega on juba edasi mindud. nagu te ise ütlesite, natukene on siiski veel jäänud teha ja omalt poolt tahaksin veel äh, üle öelda, et me peame erilist tähelepanu piirialadele pöörama, äh, peame mõtlema, kes on piiriline töötaja, just piiriülese tööga luuakse igapäevast Euroopa vabaühendust nii-öelda, eh, seega mõelgem piiriülestele töötajatele, aga ka nendele ettevõtetele, kes pakuvad teenuseid tasakaalustatud moel, et eh, piiriüleseid suhteid süvendada ja soodustada, et neil oleksid eh, õiglased tingimused, tänan. Madam Skitedal, please, please get ready. proua Rafaela ja järgmine kõneleja, Skitedal, palun aitäh, volinik, mul on väga hea meel, et te olete täna siin kohal. Junckeri meeskond ütles, et me peame Euroopas tegelema suurte küsimustega. me peame tõesti tagama sotsiaalse võrdsuse uuesti, ütles Juncker. minu arvates on tegemist siin Euroopa sotsiaalse probleemiga, me räägime töövõimalustest ja töötusest. stabiilne sissetulek on väga tähtis selleks, et võidelda vaesuse vastu ja tagada võrdsed võimalused kõigile nii et tegeleda tuleks ainult suurte küsimustega. tõesti eh,, lähetamine oli siin üheks probleemseks kohaks, me peame vaatama, kuidas selle küsimusega edasi minna. ma olen sellest aru saanud, et te jagate minu seisukohta, sellepärast mul on ka täiesti konkreetne küsimus. millise sõnumi edastate oma järglasele? ja kuidas me saame ka Hollandis inimestele seda selgitada, et kuidas sotsiaalkindlustussüsteemide järjekindlus ja jätkusuutlikkus tagada ja kuidas te kavatsete kõik äh, need süsteemid ka korralikult tööle panna. nüüd äh, proua Skitedal, palun järgmisena. Uh, aitäh, kõigepealt äh, volinik, suur tänu teile tehtud töö eest selle väga tähtsa direktiivi äh, osas. Äh, küsi-, tööga alustati juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja kolmepoolsed läbirääkimised äh, toimusid selle aasta kevadel. ma olen veendunud, et teie jõupingutused teevad Euroopa kodanike elu paremaks ja nagu te juba ütlesite, see määrus tuleb üle vaadata selleks, et et arvestada viimastel aastatel tõstatunud äh, probleemidega. ja minu arvates on väga tähtis, et me jätkaksime siin inimeste vaba liikumise parandamisega. nii et parlament äh, inimeste esindajana ja ka nõukogu peavad istuma ühe laua taha selleks, et äh, leida õiglane lahendus kõikidele eurooplastele, kes elavad ja töötavad väljaspool koduriiki aga selleks, et kokkuleppele jõuda, on vaja kõikidel osapooltel järele anda, see tähendab seda, et tuleb kaevikutest välja tulla ja natukene oma seisukohta muuta. nii et ma tahaksin teada, volinik teilt, kuidas teie suhtute lõhedesse nõukogus, et kas on mingeid äh, Äh, nüansse, mida võiks välja võtta selleks, et nõukogu nõustuks või kas lõhed on nii suured, et on tõesti täiesti võimatu jõuda kokkuleppele? isegi kui praegune ettepanek on tegelikult päris mõistlik. proua Tura Fernandi, te saate sõna ja proua Saturi, pange ennast valmis. aitäh, proua volinik, täna siia tulemast. me oleme täna siin selleks, et tagada töötajate vaba liikumine. ja et see vaba liikumine toimuks äh, kaitstult ja väärikates tingimustes. töötajate vaba liikumine on meie jaoks üks aluspõhimõtteid ja nagu ka teie juba ütlesite, äh, selle ametiperioodi ajal on tehtud juba väga tähtsaid samme näiteks töötajate lähendamise direktiiviga ja Euroopa Tööameti loomisega. kuid järele on jäänud veel ka terve rida halle tsoone, sellepärast et äh, väga palju äh, lähendatud töötajaid töötavad ettevõtetes, mis tegelevad petuskeemidega, nende eest ei maksta kindlustusi, nad ei saa teistega samasugust palka ja nende sotsiaalsed õigused pole tagatud. meil on vaja toetada sotsiaalsamba kaudu töövõtjaid selleks, et võrdväärse töö eest makstaks võrdväärset palka. tegemist oli raskete läbirääkimistega suur tänu kõigile osapooltele, kes hoolitsesid selle eest, et me peaaegu jõudsime kokkuleppele. Hispaania soovib anda oma panuse töötajate vaba liikumise tagamisse, sest kui me sellele kokkuleppele ei jõua, siis äh, saaksid meie kodanikud täiesti vale signaali. proua volinik, tänane teema on põhimõttelise tähtsusega meie kodanikele. kahjuks äh, liiga sageli Äh, kasutatakse seda ära äh, liikmesriigi äh, poliitilistes vaidlustes, ka Prantsusmaal tehakse seda kahjuks. sotsiaalsüsteemide koordineerimine on Euroopa küsimus, me soovime olemasolevaid reegleid parendada, praegused reeglid ei ole ideaalsed, aga me tahame parendada kontrollivahendeid, kuid need tunduvad olevat protektsionistlikud, me tahame tööd siiski kaitsta, me ei taha, et kriminaalid olemasolevaid süsteeme ähm, kurjasti ära kasutaksid, näiteks kui rumeenlased Prantsusmaalt või kas Rumeenias või ka Prantsusmaal me ei taha, et seda teemat kuritarvitataks valimisvaidlustes populistlikel eesmärkidel ja seepärast on praegu meil äh, kordumatu võimalus uuendada reegleid, kallid kolleegid, ähm, meil ei ole tegemist siin äh, hammas hamba vastu võitlusega, me peame kõik ühtse Euroopa nimel töötama. Me and after me please Mr järgmisena saan sõna mina ja siis härra Villemson. nii et palun nüüd siis haamer teie kätte, pange kell käima. arvestades praegust töötajate lähetamist, kuidas te arvate, et hakkab see kõik praktiliselt toimuma? kuidas vähendada administratiivset koormust, kui iga juhtumi puhul tuleb äh, hakata pabereid täitma ja välja arvatud siis ärireisi puhul ja kuidas siis defineerida ärireisi ja millised on tagajärjed kui esimesest päevast peale tuleb hakata maksma sotsiaalmakseid ja milline liikmesriik on siis selle eest vastutav? Sorry Mr Wilmson, the floor is yours. järgmisena härra Williamson ja proua Franzen, pange palun valmis. aitäh, mina usun, et äh, va-, eakatel inimestel peaks olema äh, kõrge sotsiaalne äh, kindlustus, kuid praegused kõrged maksed praegusel hetkel ei taga seda eesmärki olen veendunud, et volinik teab seda, et on väga suur vahe selles, kuidas heaolu ja sotsiaaltagatissüsteemid on äh, korraldatud erinevates liikmesriikides. Äh, väga paljudes riikides on omaosalusmäär väga suur, mis tähendab seda, et äh, tuleb väga palju rahastada ise. minu koduriigis Taanis saavad töötajad ise otsustada, kas nad panustavad äh, ka oma rahakotist äh, töötukindlustussüsteemi selleks, et nad äh, saaksid töötukindlustussüsteemidest siis osa ja siis nad saavad ka maksimaalselt kaks aastat äh, päris kõrget töötutoetust. ja oleks problemaatiline, kui nüüd töötu saaks Taanis tööd tohutu toetus, kui ta on seal töötanud kõigest aasta või veel hullem kuu ja kuidas öö, äh, öö, äh, siis tagada seda, et süsteem oleks võrdne, kui teistest riikidest äh, pärit inimesed ei maksa sisse meie süsteemi ja seega meie süsteemi õõnestatakse ja avalikkus enam ei toeta meie süsteeme, kus toetused on kõrged. ma arvan, et sellest ei oleks kasu mitte kellelgi just sellepärast tuleb tõesti riiklikest äh, sotsiaalkindlustussüsteemidest kinni pidada. proua Franzen, järgmisena palun. aitäh, äh, lugupeetud volinik. Äh, täna räägin teiega meie ühist emakeelt ja mul on väga hea meel, et te olete täna siin. ma loodan, et keegi ei pane pahaks, kui ma teid kõigepealt tänan selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud sotsiaalse Euroopa tagamisel. Te olete täiesti õigustatult öelnud, et eh, me peame nüüd tõesti eh, lõpetama selle raske protsessi ja tõesti, me peame vaatama, et me ei pingutaks üle ükskõik millises küsimuses, tegemist on tundliku küsimusega ja tõesti oleks väga hea, kui me otsiksime siin ka alternatiivseid võimalusi kokkuleppele jõudmiseks. mis puudutab nüüd sotsiaalsüsteemide äh, äh, käitlemist, siis tõesti liikmesriigid peaksid pingutama selleks, et andmete vahetus oleks kiire ja samamoodi oleks võib-olla ka mingit informeerimis- või teavitamissüsteemi sisse viia tõesti, sotsiaalpoliitika on tähtis, see on üks kõige tähtsamaid küsimusi Euroopa kodanike jaoks ja veel kord suur tänu teie suurepärase töö eest. härra Põglas ja järgmisena proua Kemma, palun. Äh, kot nov poslanec v tem odboru in Evropskem parlamentu se vam zahvaljujem za sodelovanje. aitäh. kõigepealt suur tänu, proua volinik, tehtud töö eest ja aitäh, et te oma ettepaneku edastate komisjoni uuele koosseisule ja ma tõesti loodan, et äh, uus koosseis äh, edukalt siis äh, reguleerib nende süsteemide koostoime. tegemist on väga suurte probleemidega, mida me peame lahendama. meil on siin väga palju tõkkeid vabale liikumisele, teatud äh, ühiskonnarühmade äh, sotsiaalne tõrjumine, immigratsiooniprobleemid äh, ja sinna juurde tulevad veel ebaõiglased reeglid, erinevad õigused Euroopa kodanikele ja Euroopa Liidus viibivatele kolmandate riikide kodanikele. me pea, need, kes üritavad õõnestada Euroopa lõimimisprotsessi, neid saame me peatada ainult sellega, et me muutume Euroopat veelgi sotsiaalsemaks, siin mängib määrus kaheksasada kaheksakümmend kolm väga tähtsat rolli ja see on meie praeguse ametiperioodi jaoks ka kõige tähtsam ülesanne. aitäh, proua Kema ja proua Dessaater! Grazie Presidente, grazie Commissaria. Solo alcune rif-. aitäh, esimees, proua volinik, aitäh teile meenutan teile, et sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine oli üks äh, pingeline lahing. viie tähe liikumine viimase ametiperioodi ajal väga otsustavalt äh, ja jõuliselt tegeles selle küsimusega, et kõikidel lähetatud töötajatel oleks juurdepääs meie sotsiaalkindlustussüsteemidele, see oli meile prioriteediks. me soovime, et äh, lihtsustataks ka äh, võimalusi saada töötukindlustust, pere- ja lastetoetusi. võime öelda, et tegemist on kultuurilise revolutsiooniga millega pannakse paika normid ühiskonnas, kus kõik toimub väga kiiresti, meil on vaja võrdseid võimalusi kõigi jaoks, ainult niimoodi saame tagada, et kõik saavad kasutada toetusi võrdväärselt ja et süsteemi ei kuritarvitata. me oleme veendunud, et äh, sotsiaaltoetuste tagatis kõikidele eurooplastele ei saa olla mingi muutuja, mis vastavalt majanduse seisule muutub. sotsiaalne Euroopa on meil ainult siis, kui kõik saavad võrdväärset toetusi ja see tähendab seda, et meil on vaja paremaid reegleid kuritarvitamise ja pettuste vältimiseks ja sotsiaalkaitse tugevdamist. palun pidage kinni reeglitest, ütleb proua esimees, kõneleja jätkab ja ütleb, on väga tähtis, et meid kõiki äh, toetatakse aitäh, te teate, ütleb proua de Sutter, et me toetame teid, me tõesti entusiastlikult äh, jälgime teie tööd ja meil on väga hea meel, et te tahate selle küsimusega edasi minna isegi veel enne, kui uus ametikoosseis äh, üle võtab ja tõesti on väga tähtis, et see küsimus üle vaadatakse ja me ei räägi nüüd sellest, et äh, meile tulevad siin välismaalased, kes lõikavad kasu meie süsteemist, vaid meie jaoks on tähtis, et mitte kedagi ei diskrimineeritaks ja et kõikidel oleksid ühesugused sotsiaalsed õigused ja et neid ei ähm, diskrimineeritaks ja tõesti, kõigil peavad olema ühesugused õigused ja kohustused igal pool Euroopa Liidus. Teie ütlesite, Äh, oma sõnavõtu lõpus seda, et on teatud tehnilised küsimused, mille puhul te arvate, et meil on äh, nii üht kui teist võimalik ära teha. kas te ei arva, et tegemist on pigem poliitiliste tõketega, mida on vaja poliitiliselt lahendada, mitte aga tehniliselt? Ähm, ja kuidas seda siis teha ja kuidas meie parlamendi liikmetena saame hoolitseda selle eest, et äh, selle küsimuse läbivaatamine lõpetatakse veel enne novembrikuud? aitäh, järgmisele härra Patten ja kolleeg Rondinelli, pange palun ennast valmis. Really see on üks suuremaid väljakutseid, sest äh, kui ma mõtlen Folkestoni, ähm, Genti, äh, Gdanski äh, ja ühe Kreeka rannakogukonna peale, siis kõik nad on erinevad ja ma ei arva, et üks lahendus sobib kõigile nüüd Cameron kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta referendumil ähm, äh, ütles ka, et ähm, sotsiaalsüsteem ei ole õiglane, finantsiliselt väga raske kanda äh, Ehm, mõjutas nii koole kui ka, ehm, kui ka haiglad ja ehm, lastetoetuste eksport ei olnud ka hea mõte, aga Euroopa Liit ei teinud sellest välja. tähtis on mõelda sellele, kes maksab, kui palju maksab, kus makstakse, nüüd te räägite koordineerimisest ja ja harmoneerimisest, aga võib-olla see ei äh, tule üllatusena, aga rahvusriigid peavad oma seadusi, oma piire, oma raha ise kontrollima. aga minu küsimus nüüd on täiesti otsekohene, Ühendkuningriik on garanteerinud äh, majandus- ja sotsiaaltoetusi äh, miljonitele, aga kas Euroopa Liit hakkab seda tegema ka nüüd Ühendkuningriigi kodanikele, tänan and please. nüüd proua Rondinelli ja viimasena saab sõna kolleeg Nikolai Alevano. suur tänu ja tere õhtust, proua volinik, suur tänu, et te tulite meiega kohtuma. tahaksin oma isiklikust kogemusest rääkida. ma olin Erasmuse esimesest põlvkonnast, tulin äh, Belgiasse Erasmuse süsteemiga ja muide omal ajal soovisime me kõik igal pool Euroopa Liidus töötada, kuid äh, meil ei olnud vaja mitte ainult õiglast sissetulekut, vaid ka sotsiaalkindlustust, äh, mis sarnaneks äh, teistele liikmesriikidele ja, ja liikmesriikides oleks sarnane. ja nüüd kolmkümmend aastat on möödunud sellest perioodist ja kui ma nüüd täna teid kuulan, siis ma näen, et et äh, te olete väga kindel ja usute sellesse liikumisvabadusse ja mul on hea meel selle üle. Äh, kuulan seda rahuldustundega, arvan, et me ei pea sotsiaalsüsteemide koordineerimisega alustama nullist uuesti, äh, peame jätkama sealt, kus me pooleli jäime, kasutama ära seda, mis on juba ära tehtud ja lõpule viima oma töö. ma olen mures ka sellepärast, et mõnede riikide valitsused tunduvad arvavat, et peretoetusi ja tööhõive toetusi tuleb ri-, kodaniku päritoluriigis maksta, aga nüüd küsiksin, kui liikmesriigil on teatud poliitilised seisukohad, see on üks asi, teine asi on see, kui liikmesriik on kasinusmeetmeid pidanud rakendama ja seda tuleks ka ju arvestada. järgmine kolleeg. vaadelgem seda kõik ja palju laiemas kontekstis. Kreekas on äh, uus valitsus ja ähm, me oleme äh, soovinud ära kasutada eelmise valitsuse tehtud, nüüd äh, Te rääkisite, et äh, ettevõtjatele tuleks äh, töökulutusi vähendada, aga mis puudutab pensione, töötajate panused peaksid muutuma kapitaliks. aga kas see peab muutuma kapitaliks ettevõtjatele? kuidas äh, toime tulla uues kapitalistlikus süsteemis, ähm, me ei taha mitte ähm, häid teenuseid uue Eh, ettepanekuga, vaid eh, kokku hoida raha ettevõtjatele. aga kuidas rahastada eh, pensionisüsteeme, kas pensionifondid suudavad seda, tulevased pensionärid ei saa enam tagasi seda raha, mida nad on teeninud ja loogika on, et tuleb maksimaalse vanuseni toe, töötada aga kuidas peaks toimima see hõbemajandus, mis te arvate, proua volinik, nendest küsimustest? vabandan, äh, koordinaatorid äh, eriti, äh, palun ärge lahkuge saalist, meil pea, on vaja väga tähtsaid otsuseid vastu võtta, ärge lahkuge. ja nüüd sõna on teil, proua volinik. nüüd on väga rumal äh, paluda teil lühi, lühidalt teha, kuigi te, kuigi te kindlasti suudate seda. suur tänu, püüan teha tõesti lühidalt ja samas vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik. kõigepealt muidugi meil on vaja aega selleks, et kokkuleppele jõuda, selleks on vaja aega, see on kindel, kuid on vaja ka poliitilist tahet ja see on vastuseks paljudele küsimuse esitajatele, kellel olid erinevad mured ja proua de Sutterile tahaksin ka öelda, tõesti, see on poliitilise tahte küsimus. mõnikord on äh, selliseid äh, inimesi, kes tehnilisi probleeme kasutavad ära selleks, et mitte poliitiliste lahendusteni jõuda, aga siin on tõesti poliitilist lahendust vaja arutada, kuidas koordineerida sotsiaalsüsteeme nii, et Äh, see mobiilne töötajaskond selleks kasu saaks ja keegi ei jääks kaotajaks. ja ähm, muidugi on õige, et ettevõtjad tahavad kasutada teenuse pakkumise võimalust ja seda tuleks teha vähema halduskoormusega ja õiglaselt ähm, me ei taha rohkem bürokraatiat kui äh, vajalik. Äh, kuidas selleks, et koordineerida ja kontrollida tõhusalt. ja nüüd äh, härra Schmidt lahkus kahjuks saalist, aga igal juhul tahtsin öelda, et äh, ta on ise ministrina nõukogus äh, läbirääkimistel osalenud ja ta mõistab, et sellest piiriüleste töötajate küsimusest tuleb ikka ja jälle kõnelda, kuidas öelda see, meil on vaja äh, äh, reguleerida nende küsimus paremini kui esialgses kokkuleppes. Ähm, meil on siin paranemisruumi ja olen täiesti nõus äh, härra Schmidtiga, püüan siis ka lühidalt vastata. noh, me peame piiriüles, piiriüleste töötajate küsimuse lahendama ja piiriregioonid on loomulikult sellest kõige rohkem puudutatud, selle eh, just eh, seal liigutakse ühest riigist teise kõige rohkem ja eh, omal moel on see nagu katsepolügooniks või laboratooriumiks, kuidas neid probleeme lahendada. aga see ei ole sugugi ainus võimalus, töötajad liiguvad ka kaugemale ja, ja sugugi mitte ainult naaberriikidesse. ja nüüd? in het Nederlands mida ma siis oma järglasele ütleks, vastan hollandi keeles, sest küsiti hollandi keeles sedasama, mida siin juba öeldi, jätkake selle tööga ja lõpetage see küsimus. tõesti, väga palju jõupingutusi on juba tehtud. mõned teist teavad, et see oli juba algusest peale väga raske, sest sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist puudutavat äh, Äh, seadusandlused tuli üle vaadata, see oli poliitiliselt väga tundlik ja tehniliselt keeruline, aga nüüd on kõik lauale pandud, võimalikud lahendused on ka lauale pandud ja põhimõtteliselt suuremas osas küsimustes on kokkuleppele jõutud. Äh, enamus toetab äh, suurt osa nii parlamendist kui ka nõukogus ja nüüd tuleb lihtsalt vaadata veel, mis on jäänud lahendada ja kui poliitiline tahe on olemas, siis ma olen veendunud, et on võimalik see küsimus väga kiiresti läbi vaadata. nii et käärigem käised üles, ärgem oodake siin komisjoni uut äh, koosseisu. ma arvan, et on võimalik see küsimus lõpetada veel enne, aga kui mitte, siis uus koosseis jätkab, aga seda tuleks teha võimalikult kiiresti. kui on olemas tahe, leitakse ka võimalus seda teha ja tõesti, nagu öeldud siin juba, tehnilised tehniliste detailide taha ei tohi peituda, kui on poliitiline probleem ja äh, siin on tõesti ka teatud äh, administratiivseid probleeme, mida on võimalik lahendada ja riiklikud ametiasutused äh, erinevatest liikmesriikidest peaksid tegema paremini koostööd. ma olen veendunud, et Euroopa Tööamet on tegelikult äh, siin suure lisandväärtusega haldusnõukogu oktoobrikuus äh, alustab oma tööd, üha enam tööametit ehitatakse siis välja ja nagu öeldud, oktoobrikuus see töö algab ja äh, ametiasutusi liikmesriikides, kindlasti toetab see Tööamet väga palju just koostöö tegemisel. aga siin jällegi tuleb väga konkreetsed kohustused peale panna, täpselt samamoodi nagu ka ajakava. siis küsiti, et kus on äh, siin lõhed nõukogus. I mean for those member states that could nüüd mis teha siis nende liikmesriikidega, kes positiivset häält ei andnud? ka nendel riikidel, kes juba jaatavalt hääletasid, on probleeme vastavalt iga riigi süsteemile on iseärasusi ka kahekümne kaheksa, kahekümne seitsme liikmesriigi vahel, aga kokkuleppele tuleb jõuda, seda teete siin teie parlamendis, ministrid peavad kokkuleppele jõudma, minist-, ministrite nõukogus ja meie püüame siis teiega kokkuleppele jõuda, kuulates ära kõik osapooled ja mõ-, püüdes mõista eh, neid probleeme, mis liikmesriikide ees seisavad, pakkudes siis tõesti selline lahendus, mis lähtub eh, tõenditest. ma ei oskagi nüüd täpselt öelda, kus need eraldusjooned on, aga eh, või erimeelsused on, aga enamus liikmesriike soovib ju öö, kõikidele sobivale, äh, sobiva lahenduseni jõuda, sest see on vajalik ja tahaksin teid veel kord tänada, te olite kõik väga positiivsed, kõik soovivad tööd jätkata. Äh, me rääkisime siin eel, eelteatamisest ja ärireisi definitsioonist esialgses kokkuleppes me muidugi muutsime reegleid, aga see eelteatamine ei ole alati vajalik ja me töötasime välja ka väga laia äh, ärireisi definitsiooni. Mm, see on äh, lühikese etteteatamisega lühi, lühiajaline töö teises liikmesriigis ja selliste tööotsade puhul ei ole vaja ette teatamist ja igasuguste e-, nõudmiste täitmist E1, E1 vormi kaasas kandmist ja nii edasi. seda on võimalik koordineerida, täpsustada e-, asukoha või elukohariigi ja ettevõtte vahelises kokkuleppes nüüd ma arvan, et äh, ei ole vaja kõike seda ette lugeda, mul on küll kõik need tekstid siin süsteemis kaasas arvutis, aga see võtab liiga palju aega. nüüd, ka sellesse suhtuti hästi pooldavalt, aga lihtsalt äh, ajapiirangu tõttu ei olnud võimalik kokkuleppele jõuda ja ma olen täiesti kindel, et ähm, selline lahendus, mis sobib kõigile, on käe, käeulatuses nüüd väga oluline sõnum puudutab sotsiaalsüsteemide koordineerimist äh, ja kui te kait-, kardate, et see õõnestab liikmesriikide sotsiaalsüsteeme, siis see, see ei ole õige. siin ütlen kindlalt, et sotsiaalsüsteemide koordineerimisega äh, ei hakata midagi harmoneerima. igal liikmesriigil on vabadus äh, korraldada sotsiaalsüsteemi finantseerimist nii, nagu nad soovivad liikmesriigi pädevuses on, äh, on see teema jätkuvalt, see on alati olnud ja jääb nii. ja äh, see tuleneb äh, aluslepingutest, siin ei ole isegi küsimus lähimuspõhimõttes, see on küsimus liikmesriigi pädevusest. see, mis meie siin teeme, puudutab lähetatud töötajaid, välismaal töötavaid isikuid mm, ja me peame selgelt ütlema, et sellel on ka tagajärjed sotsiaalsüsteemile ja sellepärast peame kokkuleppele jõudma, milline sotsiaalsüsteem kohaldub millisel ajahetkel, aga sotsiaalsüsteeme kui selliseid ei hakata muutma. see, kuidas liikmesriigid oma sotsiaalsüsteeme finantseerivad, ei muutu, ei puuduta seda, koordineerimine, noh, võib-olla tundub see sõna teile sarnane harmoneerimisega, aga need kaks asja on täiesti erinevad ja meie teame kindlalt, mida me teeme. What do we have more? Yes, and then the, the question on uh... mis siis veel? küsiti ka sotsiaalsüsteemidele äh, äh, tehtavatest piirangutest, et, et avalikel asutustel, tööandjatel oleks odavam palgata töötajaid ja see mõjutab pensionisüsteemi, ei. ma olen G kahekümne kohtumiselt tulnud Jaapanist ja ma näen, millised probleemid kõigi ees seisavad. elanikkond vananeb, aga see ei ole siin tänane teema, sellega võib edasi süvitsi minna ja ma arvan, et praegu olengi enamusele küsimustele vastanud. ja veel härra Pattonile tuleb vastata, jah, Ühendkuningriik, noh, kõik sõltub sellest, mis järgmistel nädalatel juhtuma hakkab. kui on korralik Brexit, siis on selge, et äh, esimestel aastatel seisab meil üleminekuperiood ees, kõik kõiki õigusi respekteeritakse, nii nagu praegu, kõik reeglid kohalduvad, aga kõik sõltub sellest, milline Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevane leping või kokkulepe nende õiguste üle saab olema, seda tuleb veel arutada. kui kokkulepeta ähm, Brexit toimub, siis tuleb tagavarameetmed kasutusele võtta, aga loomulikult me püüame kodanike õigusi kaitsta, kui äh, on neil minevikust pärit äh, soodustusi, äh, siis nad peavad säilima, aga kuidas täpselt, me ei tea seda veel. ma loodan, et kui Brexit siiski toimub, toimub see korralikult, ma ikka veel ootan, et see ei saa teoks, aga see ei ole tänase koosoleku teema. tänan. suur tänu, proua volinik, te olete ära teinud aplausi So I really hope everybody is satisfied with the ma loodan, et kõik on rahul vastustega ja me tõesti saime kõigile küsimustele vastused. nüüd on kätte jõudnud aeg koordinaatorite koosolekuks äh, ja tuleb üks äh, korralik otsus vastu võtta selle teema kohta. ja suur aitäh ka tõlkidele. Teil ei olnud kindlasti täna lihtne suur tänu, suurepärane töö ja keda siis veel tänada. nüüd äh, peab ütlema, et ähm, koordinaatorite koosolekul on tõlge saksa, inglise, prantsuse ja poola keelde tagatud. palume siis nende keelte tõlkidel siia jääda, tänan.